kutsutakse üles eh, lõpetama ära niisuguse meetme, eh, on vaja kompenseerida eh, töötajaid ja SME-sid, keda see mõjutab. suur tänu. ja nüüd me oleme jõudnud järgmise päevakorrapunkti juurde, see on meie kolleegi härra Stöödi raport ja puudutab kaubanduse investeerimistõkkeid. härra Stöödi, teil on sõna raportöörina neljaks minutiks uh,. This... suur tänu, käesoleva aasta veebruaris äh, Euroopa Komisjon avaldas oma kaubandus- ja investeerimistegevuse raporti, mis viitas sellele, kuivõrd oluline on kaotada ära äh, kaubandustõkked. raport on ära toonud hea ülevaate sellest, millised on Euroopa Liidu ees seisvad väljakutsed, mis on seotud terve hulga mittetariifsete tõketega hoolimata sellest, et tahetakse kaubanduslikku tegevust vabamaks muuta, komisjon peab rääkima kõige rohkem tariifide kaotamisest ning ka täpsemalt sellest, milline on nende tõkete mõju. me näeme ka seda, et teatud riigid kasutavad üha rohkem erinevaid protektsionistlikke meetmeid. eelmise kuu jooksul kaubandusvolinik hoiatas meie komisjoni uue kaitsemeetmete eest, mis tulenevad meie strateegilistel partneritel. Euroopas kaks tuhat kakskümmend kaubanduspoliitika strateegiat võib ellu viia ainult siis, kui me süsteemselt ja konstruktiivselt äh, suudame äh, kaubandustõkete probleemi lahendada. tegemist on meie ühise jõupingutusega selleks, et liikuda edasi aktiivselt äh, progressiivse kaubandustegevusega me tahaks, et komisjon tegutseks aktiivselt selleks, et eemaldada või vähendada mittetariifsete tõkete äh, piiratud mõju Euroopa ettevõtetele nende püüdlusel välisturgude poole. ja komisjon peaks tõstatama need küsimused kõikide Euroopa Liidu kaubanduspartneritega. Euroopa Liit peaks samuti vaatama üle omaenda kaubandusmeetmed selleks, et kaotada ära kõik ebalegaalsed takistused vaba, vabaturule ning meie peaksime olema tõepoolest mittetaristuste tõkete kaotamise eh, liider, nagu volinik on, ise on eh, öelnud täna et tegemist on olulise valdkonnaga, ma tänan, et te olete täna siia tulnud ja oluline on ka vaadata näiteks kütusetariife eh, piiriülesel liikumisel, need tõepoolest, proua volinik, me peaksime vaatama, millised on tariifid Euroopa Liidu sees. seega tegemist on meie jaoks oluliste teemadega. komisjon peaks eh, probleemiga tegelema osana WTO tegevuskavast, vaadates olemasolevat WTO äh, tehniliste äh, tõkete ja mittetariifsete tõkete tegevust. mis puudutab äh, regulatiivseid tõkkeid, siis me peaksime tagama kindlasti äh, vastastikust äh, huvi mõlemale osapoolele selleks, et suurendada mittetariifsete tõkete teadlikkust ja aidates asutustel nende vastu võidelda. komisjon peaks koguma ka informatsiooni WTO ja OECD ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuste osas selle töö suhtes, mis on ära tehtud ja mis on praegu teoksil, vaadates olemasolevaid mittetariifseid tõkkeid ja võimaliku äh, turuosa kaotamise osas. ma tahaks ka seda, et komisjon vaataks välja äh, Äh, vaataks võimalust luua varase hoiatamise süsteemi mittearvestite õpetaja tuvastamiseks, mille abil me saaksime siis äh, suhelda, äh, meil on vaja suhelda rahvusvahelise partneritega, tehes koostööd rahvusvaheliste institutsioonidega selleks, et kaotada ära mittetervised tõkked. kindlasti me peaksime vaatama täpsemalt seda, kuivõrd oluline on tegevus erinevatel turgudel pöörates suuremat tähelepanu arenguriikidele ja äh, töös, arenevatele tööstusriikidele nagu BRIC riigid näiteks. ma tahaksin kasutada võimalust kasutada kõiki kolleege, meie komisjonis variraportööre ja kõiki liikmeid meie ühise jõupingutuse eest, et see raport on saanud niivõrd oluliseks, loodame komisjon meie toetus, äh, meie tegevust ka toetab. Eh, suur tänu, härra Sturdy teema on väga oluline ja on paar äh, sõnavõtusoovi vaba mikrofoni raames. Daniel Kaspari, palun. president, austatud äh, kolleegid, ma tahaksin tugevalt tänada Robert Sturdit raporti eest, kus ta annab äh, hea ülevaate nendest raskustest, mis meil kaubanduses endiselt on ja austatud volinik, tahan esile tõsta ühe teema, mis on parlamendi jaoks väga tähtis, Brüsseli minitäiskogul enne USA Euroopa Liidu tippkohtumist rääkisime me eraldi äh, klauslist äh, Buy American ehk siis osta Ameerika tooteid. kahjuks äh, pädev volinik ei olnud kohal ja arutelu käigus äh, volinikud lausa vahetas, vahetusid, nii et meie arutelu sisu ei jõudnud vist üldse komisjoni kohale. nüüd äh, Väliskaubanduskomisjoni koosolekul ütles komisjoni esindaja, et komisjonis seda teemat äh, üldse ei arutata, aga see on suurepärane näide väga halvast kaubandustakistusest ja ma oleksin tänulik volinikule, kui see küsimus komisjonis tõstatatakse, me loodame, et parlamendi äh, sellesuunalisi püüdlusi võetakse tõsiselt. proua Tsikau, palun. tänan. mis puudutab äh, raporteid kaubanduse investeerimistõkked, siis see äh, näitab, et kahe tuhande enda viieteistkümnendaks aastaks on üheksakümmend viis protsenti majanduskasvust maailmas toimumas väljaspool Euroopa Liitu ja kõik äh, sõltub äh, toorainetest äh, ja harva esinevatest väärismuldadest. ehk haruldastest muldmetallidest India, Brasiilia, Argentiina on väga olulised äh, partnerid Euroopa Liidule, aga nad äh, jõustavad äh, mittetariifseid ja tariifseid tõkkeid Euroopa Liidu ettevõtjatel, olgugi et nad peavad samal ajal läbirääkimisi Euroopa Liiduga. ja kehtestatakse ka mitmesuguseid tõkkeid meretranspordis härra Paska, palun. tänan, äh, president, äh, volinik, olen nõus äh, härra Sturdiga selles osas, et need tõkked rahvusvahelises kaubanduses takistavad partnerite vahelisi äritegevusi, me peame kõrvaldama tõkked rahvusvahelisel tasandil, mitmed meetmed, nagu näiteks eh, tehnilised normid ja sertifikaadid, mis on seotud eh, tervisekaitsega, on eh, seaduslikud, aga neid on võimalik ära kasutada ka protektsionistlikel eesmärkidel ja me peaksime kindlasti nende vastu võitlema. on kõikide asjasse puutuvate sidusrühmade huvides sellised mittetariifsed tõkked äh, kõrvaldada ja kui me lähtume probleemi lahendamise rahvusvahelisest tasandist, siis me kindlasti saavutame ka edu. härra Segedi, palun. tänan, president, austatud kolleegid. ma tahaksin õnnitleda härra Sturdit selle raporti puhul olen majanduslikult ja poliitiliselt nõus raporti sisuga mittetariifsed äh, tõkked äh, on ses mõttes mõistetavad, et praegu majanduskriisi riigid äh, üritavad oma majandusi kaitsta ja vabakaubandus on tihtipeale rahvamajandused sellesse olukorda sundinud, kõik on vaesemaks muutunud. rahvamajandused ei suuda vähendada tööpuudust ja siit äh, võime teha järelduse, et äh, vaba majandus ei vii kuskile, meil on vaja patriotismi. rahvamajandused aga peavad äh, toimima liiduna, keskendudes kohalikele turgudele ja luues seega aluse, millelt Euroopa Liit saab jälle hakata edasi arenema. suur tänu ja John Kelly lõpetuseks, palun tänan, härra president, sooviksin ka tänada härra Sturdit tema poolt koostatud raporti ja ettepanekute eest. Euroopa Liidus meil on omad äh, probleemid siin seoses Eurotsooniga, tuleb tähelepanu pöörata ka konkurentsivõimele maailma majanduses, mis on sattunud nüüd riskantsesse olukorda kaubandus äh, peab äh, toimima võrdsetel alustel, me ei tohi olla halvemas olukorras kui teised, mittetariifsete tõkete probleemiga tuleb tegeleda globaalsel tasandil, sellepärast et põhimõtteliselt on tegemist äh, protektsionismiga ja seda praegusel ajahetkel küll vaja ei ole. meil tuleb tagada, et kõikvõimalikud tõkked, mis meie kesketest on, oleksid kasulikud Euroopa ettevõtetele, et nad oleksid mõttekad ja praktilised. minevikus oleme täheldanud teistsugust praktikat. suur tänu, Sean. ja nüüd äh, veel härra Pereira, palun. tänan, president ja siin äh, lauldakse hümni vabale kaubandusele siin pühas kojas kuuleme seda hümni väga tihti. nüüd räägime siin äh, mittetariifsetest tõketest, äh, mis äh, mõnede sõnul ei too endaga kaasa edasiminekut, aga just nimelt liberaliseerimine on kaasa toonud sotsiaalse dumpingu ja keskkonnadumpingu ja me ei tohi sellest mööda vaadata. selline tegevus on endaga kaasa toonud tööjõu madalama hindamise. see omakorda toob endaga kaasa lisaraskusi. kui me nüüd äh, kõrvaldame kõikvõimalikke tõkkeid, siis me juba jõuame avalike hüvede ja huvide valdkonda tuleb tõesti äh, tähelepanelikult vaadata, mis roll on vabakaubandusel ja me peame tagama, et äh, sellel oleks äh, lisaväärtus, mitte konkurentsi õõnestav väärtus. härra Moreira, palun. president, volinik, kallid kolleegid, kõigepealt õnnesoovid Robert Sturdile selle väga tähtsa raporti puhul, mis tuleb õigel ajahetkel ja väärib meie toetust. Euroopa Liit peab tagama, et mittetariifsed tõkked vähenevad ning et oleks võimalik kaasata rohkem välisinvesteeringuid artiklis kakssada kuus Euroopa Liidu toimimislepingus on ka ette nähtud, et järk-järgult vähendatakse kaubandustõkkeid, eriti just, mis puudutab mittetariifseid tõkkeid. selle teema kallal tuleb meil tõsiselt tööd teha. meil on olulised kaubanduspartnerid, kellel on endiselt mittetariifseid tõkkeid Venemaa, Hiina, Jaapan ja need tõkked kitsendavad äh, meie ettevõtete tegutsemisvõimalusi antud turgudel ja samuti õõnestab see Euroopa Liidu majanduskasvu. suur tänu! ja nüüd äh, tõesti lõpetuseks Jelena Pasescu, palun mittetariifsed tõkked, mis äh, takistavad Euroopa Liidu tootjate ja eksportööride juurdepääsu kolmandatele turgudele tuleb äh, ära kaotada. me peame mitmepoolsuse normi rakendama, kõik osapooled äh, ka kahepoolsetes kokkulepetes peavad arvestama proportsionaalsusega. ma pooldan käitumiskoodeksite sisseviimist riigihangetes. Euroopa Liidu ettevõtted äh, peaksid saama võimaluse osaleda riigihangetes kolmandates riikides õiglastel tingimustel. samas tuleks äh, luua sobiv keskkond ka Euroopa Liidu investeeringuteks äh, kolmandates riikides. kindlasti tuleks kõrvaldada takistused äh, ka Euroopa Liidu teenuste eksportimise teel, sest me oleme maailma kõige suurem teenuste eksportija. ja nüüd äh, lõpetame selle teema, andes sõna volinik Redingule, kes reageerib arutelu käigus tehtud kommentaaridele. palun, proua Reding. president, äh, first I would like to suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada Interkomisjoni ja eriti raportööri Robert Sturdi selle eest, et te olete tõepoolest võtnud ette sellise tohutu suure teema nagu äh, kaubandustõkked, eriti mittetariifsed tõkked, mida me näeme pidevalt kolmandate riikide turgudel. Te olete väga hästi teadlik ka sellest, et komisjon on seda ka maininud juba esimeses äh, kaubandusaruandes, mis tuli välja märtsis käesoleval aastal. me näeme kohe, et teie pöörate erilist tähelepanu meie reeglite jõustamisele. oluline on viidata selle valdkonna poliitilise dimensiooni, nagu te olete seda teinud. me võtame arvesse teiepoolsed soovitused ja kui ma ütlen meie, siis ma räägin ka oma äh, kolleegi nimel kes äh, on kaubandusvolinik. ning ma võin teile kinnitada, et komisjon kindlasti jätkab oma tegevust äh, õigustamata mittetariifsete tõkete eemaldamise nimel äh, teeme seda põhiliselt oma strateegiliste partnerite, kuid mitte ainult strateegiliste partneritega. nagu raportis on öeldud, siis loomulikult me äh, austame oma partnerite õigust, et nemad võivad panna paika omaenda äh, poliitika tasandi, mis puudutab tervishoidust, äh, tervishoidu, ohutust ja keskkonda ja mainides ainult ühe näite regulatiivse koostöö osas, kus komisjon on kahekümne üheksa novembri koosolekul informeerinud parlamenti, siis ma räägin äh, transatlantilise majandusnõukogust Washingtonis, kus Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit jõudsid kokkuleppele tugevama koostöö osas erinevatele regulatiivsetele valdkondadele. see puudutab siis äh, nanotehnoloogiat, sõidukeid, äh, informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiat. ja see küsimus, mis puudutab Ameerika tööseadust, siis komisjon jälgib nende poolset tegevust vägagi tähelepanelikult ning te olete kindlasti teadlikud sellest, et mõned kõige murettekitavad elemendid ei jõudnud äh, Ameerika Ühendriikide seadusandlikku protsessi läbida. me kasutame vabakaubanduslepet selleks, et regulatiivtõkkeidega tegeleda. kokkulepe Koreaga on näiteks väga hea näide selle lähenemise osas, sest siin on tegemist sektoripõhisete regulatiivsete tegevustega, näiteks autod, meditsiiniseadmed ja selle leppe raames kohtub Kaubanduskomisjon ja seal Korea minister ja meie volinik jõudsid olulisele progressi, olulise progressini mõningate küsimuste osas, mis olid seotud autodega. regulatiivsete küsimuste olulisus ning sisemiste ning välisturgude avane, avanemise koosmõju on teema, mis võetakse ette kõrge tasemel konverentsil, mis toimub kahekümnendal ju-, jaanuaril Brüsselis. me oleme võtnud arvesse teiepoolsed äh, soovitused, mis puudutavad riigihankeid, eksporti, ekspordipiiranguid ning tegemist on väga olulised kahekümne esimese sajandise kaubanduspoliitika ehitusplokid Euroopa Liidu jaoks. ning nagu te väga hästi teate, siis äh, kaubandustõkete eemaldamine on ja jääb meie kaubanduspoliitika äh, prioriteediks. meie järgmine raport kaubandus- ja investeerimistõkete kohta tuleb välja märtsis aastal kaks tuhat kaksteist ning selle põhjal me arendame edasi neid soovitusi, mis oli ära juba toodud teie raportis. ehk siis tegemist oli väga olulise hetkega, see raport on meie nüüd jõudnud, see on meile kindlasti suurepärase inform-, äh, inspiratsiooniallikaks ning see aitab kaasa meie ühisele tööle komisjoni ja Euroopa Parlamendi liikmesriikide vahel. suur tänu, asepresident Reding. ja komisjonipoolste kommentaaridega oleme selle aruteluga jõudnud nüüd lõpuni ning ma õnnitlen härra Sturdit. ja me hääletame selle raporti osas homme lõuna ajal, kui me oleme jõudnud hommikuse tööga lõpuni. järgmine sessioon toimub veel homme, teisipäeval, kolmeteistkümnendal detsembril kella üheksast kuni kella kaheni ja kella kolmest kuni kella kaheksani ja siis kella üheksast kuni üheteistkümneni õhtul me oleme oma päevakorra avaldanud ja see on ka Euroopa Parlamendi veebilehel kättesaadav. ja täiskogu istung on lõppenud ning ma soovin teile head ööd!